muudatused. L'onorevole Messerschmidt sulla härra Messerschmidt Koomessi raporti teemadel, palun. suur tänu, härra president. suur tänu, et andsite mulle võimaluse võtta sõna selle Euroopa Liidu ja Liibüa raamlepingu kohta, mis nüüd täna Euroopa Liidu ja Liibüa vahel peaks sõlmitama tänase kinnitusega ja ma arvan, et ühest asjast on puudu. president katkestab ja palub väljujatel rääkida rahu, veel väljuda vaikselt, et kolleeg saaks jätkata. härra Mössensit jätkab. tegemist on piirkonnaga, mis on Euroopa Liidu jaoks väga oluline ja üks oluline asi on sellest raportist välja jäänud. Liibüa on transiidiriigiks illegaalsetele immigrantidele kogu Aafrika kontinendilt, Aasiast, väga suurt, väga paljudest teistest maailma piirkondadest on teada, Euroopa Liit on maagiline piirkond, piirkond, kus äh, tänavatel voogab raha ja mesi ja see on suureks magnetiks inimvoogudele, kes soovivad äh, vaesuse ja ebaõnne vanglast välja pääseda, omaenda koduriikidest nii-öelda, ja Liibüa koos teiste Põhja-Aafrika riikidega on transiidiriigiks äh, ja see on meile väga suureks väljakutseks Euroopa Liidus. seda me peaksime aruteludes Liibüa raamlepingu üle ja Liibüa ametivõimudega peetavates aruteludes rohkem esile tõstma, me peaksime neile suuremaid nõugeid, nõudeid esitama, et mitte meie äh, piirid ei kannataks ühe suurema surve all, me ei tohi niisuguseid tähtsaid asju välja jätta, aitäh! suur tänu ja proua Kristjana Muscardini, palun. hääletusselgitus. esitan kirjalikult sellisel juhul läheme edasi, kristlaste olukord seoses usuvabadusega. Kotori palun üheks minutiks. Jakolino suur tänu! antisemitism, islamivastased liikumised äh, eksisteerivad tänases maailmas, nii nagu ka kristlaste vaenulikkus erinevates maailma osades, hiljutised sündmused äh, millega kaasnes ka verevalamine mõningatel puhkudel, näitavad, äh, kui suurde ohtu on kristlased sattunud äh, mõningates äh, riikides, nagu näiteks äh, Nigeris, Egiptuses, Iraanis. ja usuvabadust ei tohi seada küsimärgi alla, selline põhivabadus tuleb tagada kristlaste kristlastel on õigus oma jumala kummardamisele, nii nagu kõikidel teistel on õigus oma jumalate kummardamisele. majanduskriisi tingimustes peame me lõpetama kulutused teiste uskude edendamisele, mida me oleme teinud siiani näiteks islami puhul. neli miljonit eurot kulutatakse, kulutati hiljuti äh, selleks eesmärgiks, äh, mida meie need neli miljonit oleksime me kulutanud, kulutada hoopis millelegi kasulikumale härra Antinoro, äh, härra president. see, mille me täna vastu võtsime, on äh, eluliselt oluline. usuvabadus on kõikide vabaduste ema, see on üks meie võõrandamatu õigus, äh, inimolendite võõrandamatu õigus, see, mida, ja seda on kinnitanud ka inim-, kinnitatud ka inimõiguste ülemaailmses deklaratsioonis. seetõttu inimesed võivad valida oma usku neil peab olema vabadus oma usku avalikkuses üles näidata, neil peab olema õigus äh, oma usulisi äh, rituaale edasi anda, neid äh, õpetada ja nii edasi viimaste kuude jooksul toimunud tapatalgud mehi kristlaste suunas on leidnud aset mitmetes maailma osades ja seetõttu usuvabadus on seatud ohtu. paistab, et äh, usuvabadust kasutatakse ära, sellega manipuleeritakse poliitilistel põhjustel ja seetõttu peame tagama, et äh, inimestel on õigus äh, sellise kohtlemise vastu võidelda ja protesteerida. härra Messerschmidt, palun suur tänu, härra president, ma jagan neid muresid, nagu eelkõnelejad on väljendanud, aga on üks asjaolu selles raportis, mis tegelikult on jäänud tähelepanu alt kõrvale. nimelt punkt number seitse, see hukkamõiste, mida Türgi ametivõimud on näidanud üles Põhja-Küprosel, Põhja-Küpros on eba Äh, illegaalselt äh, Türgi vägede poolt okupeeritud äh, ja seetõttu tegelikult on tegemist riigiga, kes peaks reaalselt liituma Euroopa Liiduga. me räägime Kreeka, Küprose, me oleme rääkinud Kreeka, Küprose rahvaesindajatega, kes tahaksid tagasi pöörduda oma, oma kirikutesse Põhja, Põhja-Küprosel, nad ei saa oma kirikutesse tagasi pöörduda, nad ei saa oma kirikuid taastada, nad ei saa omaenda omanduse juurde tagasi pöörduda. ja Põhja-Küprosel aset leidev on tegelikult kristlaste kohutav mahasurunemine, mida tegelikult Euroopa Liidu kandidaatriik Türgi toetab ja aktsepteerib. see on meie jaoks vastuvõetamatu ja seetõttu Euroopa Parlament peaks artiklist seitse lähtuvalt ka, tegema ettepaneku, et Türgiga läbirääkimised lõpetatakse ennem, äh, vähemalt seni, kuni Tür-, Põhja-Küprose olukord on lahendatud. suur tänu ja Grobanski Marek, palun. suur tänu, härra president Euroopa kultuuril on oma juured ja seetõttu on meil eriline kohustus kaitsta kõiki kirk-, kristlasi üle kogu maailma ja see resolutsioon loomulikult annab sellest ka tunnistust, seetõttu ma toetasin seda, aga Euroopa peaks ka astuma samme, et tulevikus kaitsta äh, kristlasi üle kogu maailma, nii et äh, nüüd aset leidnud tragöödiad enam kunagi maailma peal, maailmas aset ei leiaks ostatnio w kilku. härra Vielan, suur tänu, härra president. mitmetes ma maailma riikides, kus on domineerivaks islami äh, usulistest koosnev rahvastik, äh, on kristlasi taga kiusatud ja me ei saa seda vaikides pealt vaadata usuvabaduse tunnustamine on meie jaoks Euroopa Parlamendis üheks prioriteetseks küsimuseks, seetõttu äh, toetan täiel äh, rinnal ka härra Puuseki avaldust äh, selliste sammude vastu. ma toetan kõiki meetmeid usuvabaduste kaitsmiseks iseäranis, kui inimeste vabadusi on eiratud, peaksime me üles astuma oma inimõiguste teemalises raportis äh, rõhutasime samuti, et kristlaste olukorda tuleb kaitsta, me rääkisime Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja äh, loomisest äh, selliste vabaduste kaitsmiseks ja tänane resolutsioon aitab ka nende vabaduste kaitsmisele kaasa, härra Klump. suur tänu, härra president. tahaksin tervitada selle resolutsiooni vastuvõtmist, mina olin üks selle resolutsiooni kaasautoreid, tahaksin rõhutada, äh, kui tänulik olen ma proua Ashtonile tema äh, reaktsiooni eest, kui Aleksandras Kristasi taga kiusati. mäletame ka Iraagi piiskoppe ja nende reaktsiooni Iraagis kristlaste tagakiusamisele. tahaksin äh, lisada ka, et mõne kuu pärast näete, kuidas äh, Johannes Paulus tei-, äh, teine on reageerinud. kuulutatakse pühakuks, äh, ta on alati kõigi inimeste eest hoolt kandnud kogu maailmas ja me peame te-, ja meie peame seda tegema, peame äh, Äh, kõiki poliitilisi vahendeid kasutama selleks, et äh, toetada kõiki neid, äh, kes on kannatanud tagakiusamise all. härra Kelam, palun. suur tänu, härra president, hääletasin selle ajaloolise resolutsiooni poolt olin ka üks variautoreid, kuid on kaks olulist sõnumit kõrgele esindajale ja komisjonile. ja nendele tuleks võimalikult kiiresti tähelepanu pöörata. komisjon peab kiiresti kujundama välja Euroopa Liidu strateegia usuvabaduse jõustamiseks, sealhulgas ka meetmete nõukogu nende riikidega kohta, kes ei suuda kaitsta usuvähemusi. ja teine, komisjon peaks looma püsiva süsteemi koostöös inimõiguste direktoraadiga ja välisteenistusega selleks, et teostada järelevalvet usuvabaduste piiramise üle äh, valitsuste tasandil ja selle kohta tuleks esitada iga-aastane raport ka Euroopa Parlamendile. suur tänu, austatud äh, parlamendiliige Keram ja härra proua Muskardini. suur tänu, härra president. usuvabadus on meie väärtuste üheks nurgakiviks, üheks alustalaks, ilma usuvabaduseta äh, ei usuks keegi võrdsusesse inima-, inimeste vahel ja keegi ei usuks enam inim-, inimväärikusse. moslemi äärmuslikus maailmas rünnatakse kristlasi, tapetakse kristlasi ja muudetakse äh, kristlased märtriteks, me peame astuma üles kõikide sammude vastu, mis seavad ohtu teiste inimeste usulise identiteedi, me peame tagama seda, et kristlus ja kristlusega seotud institutsioonid oleksid kaitstud. sageli me jätame kahe silma vahele, kui kristlased Äh, satuvad ohtu, ohtu. Äh, Iraanis näiteks on äh, kristlaste vähemus eksisteerinud juba aastasadu, aga nüüd nad on ohus. ma tahaksin tänada härra Puusekit, kes on teinud ettepaneku korraldada demonstratsioon nende inimeste mälestamiseks, kes on sattunud äärmuslaste märtriks. usuvabadus on seotud meie inimidentiteediga Äh, meie vabaduste ja õigluse põhimõtetega, härra Randsuuli. suur aitäh, president! ka mina hääletasin selle resolutsiooni poolt, sest äh, usuvähemuste kaitse kõikjal maailmas on nüüd muutunud tähtsamaks teemaks kui iialgi varem ja olukord on äärmiselt murettekitav. aastal kaks tuhat üksteist kiusatakse inimesi ikka veel taga nende usutunnistuse põhjal ja see on väga mur-, murettekitav. Euroopa Liidu inimõiguste põhiharta ütleb äh, selles küsimuses ju väga otseselt mõistetavalt, et kõikidel kodanikel on õigus äh, praktiseerida oma usku ning rünnakud erinevate usurühmituste vastu, mis on aset leidnud viimastel nädalatel, näitavad selgelt, et kõik valitsused peavad, hoolimata nendest ähm, rünnakutest, mille all nad võivad olla, nad peavad kaitsma kõiki usuvähemusi. Euroopa Liidu eesmärgiks peaks olema vähendada dialoogi, et tekiks suurem koostöö Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ning Euroopa Liit peab kaitsma inimesi ka nendes riikides, kus usuvabadust ei tagata. usuvabadus peaks tagatama kogu maailmas ilma eranditeta. härra Takula. puhemees. härra president, tegemist on ajaloolise ja väga hea resolutsiooniga me tõesti peame pöörama tähelepanu Euroopas usuvabadusele. väga oluline on mäletada seda, millised on meie juured, need on kristlikud juured ja Euroopa põhiväärtused ja Euroopa, Euroopa õigused äh, rajanevad just nimelt nendele samadele juurtele. ja võib-olla just äh, praegu, arvestades seda, mis saatus tabas Egiptuses kopti kristlasi, toob esile selle, et ka kristlased vajavad kaitset üle terve maailma mitte ainult Egiptuses, Türgis on olukord sarnane Süürias, kuid eh, Euroopa Liidus tuleb tagada see, et eh, tähelepanu juhitaks ka nendele sündmustele, mis leiavad aset meie enda riikide sees eh, selline väärastunud islami hirm on viinud selleni, et me oleme mõneti loobunud oma väärtustest ja kristlikke väärtusi maha jätnud, see ei peaks sugugi nii minema, me peame hoolt kandma selle eest, et me kaitseksime neid põhiväärtuseid, mis on ometigi ju kogu Euroopa aluseks, judaismi kristlikud juured, see on Euroopa kõige suuremaid tugevusi, see on keskne osa meie identiteedist. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Klais. suur aitäh, president mina hääletasin selle resolutsiooni poolt ja mul on hea meel, et see vastu võeti. kuid ikkagi on mul mõned reservatsioonid ja need puudutavad keelekasutust. siin räägitakse kristlaste probleemidest islamiriikides ja tundub, et sellest lõikest jääb justkui mulje, et ka Euroopas on sarnased probleemid ja äh, see võib ju nii ka olla, aga tegelikult ei tuleks seda siin niimoodi öelda, sest muidu seame me ühele pulgale oma probleemid ja organiseeritud rünnakud kristlaste vastu, mis leiavad aset islamiriikides me räägime ju ometi islami äärmuslaste pommirünnakutest ning ka lavastatud süüdistustest kristlaste vastu. näiteks äh, öeldakse Türgis, õigemini Küprose põhjaosas, et türklased ei saa osa võtta kirikute renoveerimistöödest ja kristlasi kiusatakse ka Konstantinoopolis äh, ja seega ei ole probleemi esitatud proportsionaalselt. aitäh, härra Kelly! ma kuulasin debatti, mis puudutas kristlaste tagakiusamist ning pean seda väga tähtsaks ja väga hästi kulgenud debatiks. ma tänan härra Puusekit selle eest, kuidas ta on meid selles küsimuses juhtinud. viimastel aastatel, viimastel nädalatel on palju räägitud kristlaste ründamisest, isegi mõrvamisest ja öeldud, et tegelikult on äh, see õigustatud, seda on öeldud siis islamiriikides. meie Euroopa Parlamendis peame selle hukka mõistma, peame tagama äh, sõnavabaduse, usuvabaduse ja usu praktiseerimise õiguse ja mitte ainult oma riikides, vaid ka kandidaatriikides. tegelikult kõikjal maailmas, see on väga oluline. ja mul on väga hea meel, et see resolutsioon vastu võeti, et seda tehti üksmeelselt, aitäh! suur aitäh, sõna saab härra Häänen. aitäh! mina tahaksin rääkida Valgevene olukorrast. kas me oleme juba jõudnud selle punktini? ei, praegu saab sõna härra Tšernerski. kas ka teie soovite kõnelda järgmisest resolutsioonist? härra Tšarnerski, millisest punktist te soovite rääkida? Äh, lugupeetud president, suur aitäh! daamid ja härrad, see resolutsioon on äärmiselt oluline, sellepärast et äh, see on esimene omataoline ning äh, see võeti vastu äärmiselt tähtsal ajahetkel. me teame kristlaste tagakiusamisest Iraagis, me teame, mis on juhtunud Egiptuses ja teame ka seda, milline on olukord olnud viimastel aastatel. me oleme kuulnud üksikjuhtumitest, sealhulgas mõrvadest, siis eh, näiteks sellest, et Türgis, Süürias ja Pakistanis on mõrvatud eh, kristlikke preestreid, me teame, milline on olukord Aafrika riikides, eh, sellistes Aafrika riikides, kus on moslemid on enamuses ja seetõttu teeb Euroopa Komisjoni presidendi Jose Manuel Barroso vaikus mind väga murelikuks peale selle on nõrkuse tunnuseks see, et ta vaikib, kuigi paljude liikmesriikide peaministrid on talle avaldanud survet. ja pärast seda, kui talle avaldati survet, ta ütles midagi, kuid see ei ole sama, mis kohene sõnavõtt ja sellest on väga kahju. suur aitäh, me läheme nüüd edasi järgmise punkti juurde, olukord Valgevenes. ja nüüd saab sõna härra Hänan suur aitäh, härra president. mul on äh, väga hea meel näha, et Euroopa Parlament äh, tunneb muret selle üle, et Valgevene on libisemas autokraatia haardesse. tegelikult äh, oleks tulnud see ajajärg selja taha jätta juba kakskümmend aastat tagasi Valgevenel. kuid ma arvan, et see resolutsioon võib mõnele kolleegile meenutada eneseanalüüsi. vaatame näiteks seda, vaatame näiteks äh, olukorda, kus endised äh, Nõukogude Liidu aparatšikud hakkavad äh, nüüd analüüsima Euroopa Liidu olukorda. sest tegelikult meid juhib ju kahekümne seitsme liikmeline poliitbüroo, mida nimetatakse Euroopa Komisjoniks, seda võiks niimoodi vaadata ja mõni endine Nõukogude Liitu armastav hing võiks ehk ka mõelda, et meil on sellised viie, viisaastaku plaanid ja ähm, et nomenklatu-, nomenklatuuri liikmed sõidavad eriliste autodega ja nii edasi. seda nimetatakse ka olematu südametunnistuse doktriiniks, ehk siis inimesed hääletavad, kuid tegelikult nad ei saa aru, mida see hääletus endaga kaasa toob. Valgevene olukorra kohta tahaksin lõpuks tuua stseeni tuntud teosest Loomade farm, kus siga tegelikult ei saa aru, mis toimub. suur aitäh teile! mina äänestin myös. härra Rebo, eh, suur tänu, mina ka toetasin seda resolutsiooni, mis eh, minu meelest on väga vajalik resolutsioon, Euroopa Liit peab olema äärmiselt valvas inimõiguste rikkumiste suhtes, eriti kui need leiavad aset meie lähipiirkonnas mul oleks meeldinud äh, aga ka see, et noortega seonduvad probleemid oleks rohkem esile toodud, Valgevene noorsooühendused ei saa sugugi tegutseda vabalt, äh, vaid peavad põranda all oma asju ajama. Äh, Euroopas on olnud kombeks aastaid korraldada tänavaüritus, kus Euroopa suurimate linnade suuremad suurematel kujudel on äh, suud kinni liimitud, äh, protestitakse niimoodi siis sõnavabaduse piiramise vastu Valgevenes ja loodetavasti Euroopa noored ei peaks Euroopa Parlamendi äh, suud kinni liimituks ega ei peaks meid ka tummadeks, vaid näitame ikka, et me tõesti võitleme oma väärtuste eest ja võitleme demokraatia eest. suur aitäh! härra Vetšini, sotsiaaldemokraatide nimel kaks minutit. suur aitäh, president, lugupeetud daamid ja härrad, kolleegid, mina tahaksin öelda, et sotsiaaldemokraadid toetasid seda resolutsiooni, sest meie arvates saadame me niimoodi välja väga tugeva signaali Valgevene võimudele ja samuti kodanikuühiskonnale, meediale ja kõigile, kes võitlevad Valgevene demokraatliku arengu eest. me loodame, et selles resolutsioonis äh, esinevad äh, meetmed äh, leiavad ka Euroopa Komisjonis ja ministrite nõukogus piisavat äh, analüüsi ning et seejärel astutakse kiireloomulisi samme, mis tõesti toovad kaasa reaalse muutuse. Lukašenko tseremoonia mis on määratud homsele, loodetavasti ei tee lõppu arutelule selle kohta, kuidas ta üldse valiti ja kuidas valimistulemusi registreeriti. siiamaani on Euroopa Liit kasutanud erinevaid olemasolevaid poliitikameetmeid, et Valgevenet ja tema poliitilist juhtkonda mõjutada kuid need meetmed on kahjuks andnud ainult väga tagasihoidliku tulemuse. võib-olla siis võiks nüüd mõelda uutele meetoditele, uutele meetmetele ja enda käest ka küsida, kas regioonis on ehk tekkinud selline olukord, mida tuleb lahendada teisiti praegu, praegust olukorda ei ole eh, piisavalt arvesse võetud, ei ole piisavalt koordineeritud meie meetmeid eh, ja eh, lähenemisviisi naabritega, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriikideks ja nendeks riikideks, keda silmas pean, on Venemaa, kellega meil on eraldi suhted ja Ukraina, kellega meil on strateegiline partnerlus. meil on vaja ühtsustatud, ühtlustatud ja üheselt mõistetavat lähenemisviisi, sest see oleks poliitiliselt adekvaatsem kui see, mida me teeme praegu ja mis ehk võimaldaks meil kaasa tuua selle, et järgmisel aastal toimuvad vabad ja õiglased valimised. ka parlament peaks võimalikult maksimaalselt ära kasutama olemasolevaid võimalusi. täna me otsustasime, et me saadame Valgevenesse oma delegatsiooni ja loodetavasti on see Valgevene juhtkonnale tõesti ka lakmustestiks ja nad eh, sooritavad selle positiivselt juhul, kui nad annavad meie delegatsioonile täieliku eh, ligipääsu kõigele, mis võimaldaks meil uurida seda, milline on Valgevene olukord tegelikult. aitäh. härra Soonik. lugupeetud president, daamid ja härrad ma tahaksin teile rääkida sellest, et minu meelest on häbiväärne, et me üldse võrdleme Valgevenet ja Euroopa Liitu. siin kojas on öeldud mitmeid asju, mis on täiesti rumalad ja millele kahjuks aplodeeritakse. see on häbiväärne. Lukašenko, Lukašenko režiim peaks olema isoleeritud, see peaks olema isolatsioonis praegu me oleme pikka aega uskunud ja lootnud, et Valgevene aeglaselt siiski muutub demokraatlikuks, kuid me näeme ju, et me oleme eksinud, et see ei ole ju nii. me oleksime pidanud juba ammu rakendama selle režiimi suhtes sanktsioone ja need sanktsioonid oleksid pidanud väga kaugel minema, sellepärast et Valgevene asub Euroopa Liidu vahetus läheduses ning suhetes sellise riigiga, suheldes sellise riigiga tuleks rakendada sarnaseid nõudmisi, nagu rakendatakse Euroopa Liidu enda liikmesriikidele. ma soovin, et Euroopa Komisjon toetaks sõltumatut äh, meediat, vastavaid telekanaleid, riigitelevisiooni ja riigiraadiot äh, ja teisi kanaleid, sest äh, sealt edastatakse Valgevene rahvale informatsiooni. suur aitäh, ähm, president Valgevene presidendi valimised on äh, taaskord kaasa toonud äh, Euroopa reaktsiooni. Lukašenko kasutas äh, jällegi kord vägivalda demokraatliku opositsiooni vastu ja ähm, on näidanud ennast tõelise diktaatorina. ta kasutas vägivalda, lasi arreteerida opositsiooniliidreid isegi eh, teisi eh, kandidaate ning see näitab selgelt, eh, et ta on inimõiguste rikkuja, kes mitte kuidagi ei suuda täita euroopalikke väärtusi. nüüd saadan välja juba neljanda resolutsiooni, kus me viivitamatult nõuame vangide vabastamist. ma mõistan sügavalt hukka Lukašenko diktaatorliku režiimi ning ma usun, et Euroopa Liidu institutsioonide surve siiski aitab leevendada seda survet, mida Valgevenes avaldatakse kodanikele ja ma olen nõus ja pooldan ka kõiki selliseid meetmeid, mis aitavad arendada kodanikuühiskonda, erinevad, erinevad stipendiumid üliõpilastele, professoritele ja teistele, aitäh! aitäh, härra Schmidt! suur aitäh, härra president! ei ole kahtlustki, et Valgevene on nii-öelda kõige madalama sordi riik, kui seal valitseb diktaatorlus, loomulikult tuleb ära kasutada kõiki võimalusi, et seda režiimi, ehm, režiimi kritiseerida, kuigi öeldakse, et kes ise elab klaasist majas, ei peaks kive loopima Euroopa Liidu äh, valitsevad ju volinikud ja bürokraadid, kellel tegelikult ei ole mingit usaldusväärsust. kui ettepanekud on esitatud, kes siis tegelikult äh, poliitilise mõjuga otsustab selle üle, kuidas liikmesriigid äh, meie õigusloomet moodustavad, mitte õiguse, õiguslikult valitud kohtunikud, vaid hoopis keegi muu, sedasama võib öelda selle parlamendi kohta, suurem osa Äh, ei, tegelikult äh, ei mõista, milline on suur, suur mure ja vastumeelsus äh, Euroopa rahva seas, kui me vaatame, kuidas Valgevene rahvas kannatab diktatuuri all, mille sarnaste vastu meie püüame võidelda. suur tänu! härra Tšernetški saab järgmisena sõna, palun. suur tänu, härra president ma toetasin seda resolutsiooni, teades küll ise seda, et olukord Valgevenes ei ole sugugi mitte tavaline. Valgevene puhul nimelt me näeme kiiret vägivalla laienemist inimõiguste eest võitlevate vastu. teisalt on selle aga toonud kaasa mõnede li-, Euroopa Liidu liikmesriikide mõtlematu käitumine, sellepärast et on ilmselge see, et et meie oleme andnud härra Lukašenkole usalduse teatava, kuivõrd oleme ta riigivisiitidel võtnud vastu Itaalias ja Leedus ning Saksamaa ja Poola esindajad on seda samuti teinud, see on täiesti äh, mittevajalik käitumine olnud ja täna me peaksime võitlema Valgevenes inimõiguste ja vabaduste eest, kuid ei peaks neid suruma sugugi mitte Venemaa kätesse. suur tänu ja nüüd siis järgmine resolutsioon puudutab see kahe tuhande üheksanda aasta konkurentsipoliitikat ja härra Koslik saab sõna. suur tänu, härra president, härra president, kallid kolleegid. mitmed erinevate liikmesriikide kogemus on näidanud seda, et kuus aastat pärast kahe tuhande kolmanda aasta direktiivi vastuvõtmist ei ole konkurentsireegleid kasutatud suuski, sugugi positiivsel viisil. riiklikud kohtud ei kasuta ära võimalust pöörduda Euroopa Kohtu poole ega pole palunud Euroopa Kohtult ka eelotsuseid ega ei ole Euroopa Kohtut kasutatud äh, liikmesriikide kohtade poolt kui võimaliku sõbrana. seega me peaksime rohkem tähelepanu pöörama konkurentsireeglite rakendamisele ja, ja minu küsimus Euroopa Komisjonile olekski, et palun võtke kas te võiksite arvesse võtta ka riiklike kohtute praktikat? suur tänu. järgmisena saab sõna härra Messerschmidt. suur tänu, härra president. Pole mingitki kahtlust, Euroopa konkurentsivõime on suure surve all. ja tegelikult eh, on küsitav, kas liikmesriigid tegelikult tahavadki midagi ette võtta selles osas. üks asi on see, et on loodud ühisvaluuta, mis tegelikult on kogu Lõuna-Euroopa majandussüsteemidele hävitava toimega. ja äh, on üks asi, et äh, riigid on vägagi aeglased oma reformide elluviimisel, mis oleks tegelikult hädavajalikud selleks, et Hiina, India ja Ameerikaga konkurent, konkureerida. aga tegelikult äh, väljaspool neid küsimusi, mis on lihtsasti lahendatavad, ei saavutata üks, üksmeelt. võtame näiteks ühine Euroopa patent, see on äh, suurepärane näide läbikukkumisest, äh, suurepärane näide sellest, äh, kuidas Euroopa Liit ei suuda jõuda üksmeelele küsimustes, mis on meie jaoks olulised. see on üks kerge samm, mis tegelikult suudaks meie majandusele kaasa aidata, aga lihtsalt keeleliste raskuste tõttu ei suuda me jõuda kokkuleppele. ja see näitab, millistel valedel alustel on meie koostöö üles ehitatud siin liidus härra Preda, palun. suur tänu, härra president. ma tahtsin rääkida tegelikult Valgevenest. Sulla Belo-, Belo-, Bielorussia abbiamo già fatto. Valgevenest, aga see on meil juba ju ära tehtud. andke andeks, te jäite hiljaks. nii et esitage see kirjalikult, kui soovite. Valgevene osas härra president kordab härra Predale, me oleme juba lõpetanud Valgevene osas hääletusselgitused. esitage oma selgitus seega kirjalikult, kuivõrd te oma nime hiljaks, kirjapanekuga hiljaks jäite. saite aru? kas ma siis nüüd ei või rääkida? ei, ütleb härra president, enam ei saa. ta oleks pidanud seda varem tegema siis kui me rääkisime Valgevenest, aga siis te sõna ei soovinud, nii et sõnadega ei saanud ja seega nüüd on teil üle, jääb võimalus ainult tekst esitada kirjalikult. suur tänu, proua Muscardini, härra president. ma hindan kõrgelt komisjoni paindlikkust äh, seoses riigiabi äh, ajutise iseloomuga, me peame ju majanduskriisile kuidagi vastama ja sellepärast peamegi detailselt hindama langetatud otsuseid, tagamaks selle, et konkurents on õiglane üle terve Euroopa Liidu. Euroopa Komisjon on see, kes peab garanteerima selle, et pangad maksavad tagasi selle riigiabi, mis neile on edastatud, seda mõistliku aja jooksul. selleks, et tagada ühisturul stabiilsus. esitatud on kriitikat pankade suhtes, et mida nad maksumaksjaga rahaga teevad. Nad peaksid riigiabi kasutama arengu toetamiseks, kuid viimane kord peab see olema, kus maksumaksja äh, raha läheb äh, pangajuhtide kukrusse ja meil on vaja uusi meetmeid selleks, et spekulatsiooniriski maandada äh, meil on vaja väga selgelt sihitud abi, meil on projekte, mis teenivad ühiseid huve ja peaksime keskenduma ka taastuvatele energiaallikatele. suur tänu, proua Muskardini ja järgmisena saab sõna härra Kelly. suur tänu, härra president. mul on väga hea meel olnud täna siin hääletada selle resolutsiooni poolt. Euroopa Liidu peamine eesmärk on tagada õiglane konkurents kõigile, eriti VKE-dele ja muidugi tarbijatele juba kaua on äh, kõeldud selles osas, et kas ehk mitte inimesed ei äh, ekspluateeri turgu. Iirimaal äh, peavad nüüd inimesed silmitsi seisma tõsiasjaga, et kütusehinnad näiteks pidevalt tõusevad. talunikud on juba ammu kahtlustanud seda, et näiteks karjahindade osas on kartellihinnad juba ammu kokku lepitud ja alles hiljuti olime tunnistajaks sellele, kuidas Euroopa Kohus äh, tegi negatiivse otsuse telekommunikatsiooniettevõtete osas seoses roamingu hindadega, rändlushindadega, me peame olema valmis äh, ka tulevikus võtma kindlaid samme ja ebaõiglasele konkurentsile vastu hakkama. suur tänu, härra Kelly, järgmisena saab sõna härra Tšernetški suur tänu, härra president. tegemist on äärmiselt olulise raportiga, mille koostas konkurentsipoliitika valdkonnas väga pädev ähm, kolleeg. ja minu meelest tuleks avalikult siinkohal ka välja öelda, et Euroopa Liit väärib äh, suuremat avatust ja konkurentsi. seda ei peaks kartma, kuivõrd see võib tegelikult ju ainult panustada Euroopa kasvule olukorras, kus äh, ausalt öeldes oleme me teistest jäänud maha. kui me vaatame näiteks äh, meie konkurentsi Ameerika Ühendriikide või Aasia riikidega see kõik me peame tegutsema Euroopa tõhususe suurendamisega, seda meil on ju ometigi ääretult vaja. ja nüüd Euroopa Liidu jätkusuutlik kaugpõhjapoliitika ja sõna saab äh, härra Takula. arvoisa puhemies. austatud president, tahaksin tänada Mikael Kaalerit suurepärase raporti eest, kus võetakse väga hästi arvesse Euroopa Liidu põhjapiirkonna vajadused ja jätkusuutliku arengu vajadus. ma võin öelda, et ma väga suure rõõmuga jälgisin seda tööprotsessi ja väga erinevad küsimused, mitte ainult kliimaga seotud, vaid ka toidu, toituga seotud küsimused võeti väga hästi arvesse, nagu näiteks põhjapõtrade kasvatamine ja siis äh, saamide arvesse võtmine härra Kaaleri poolt erilise plussina näen ma näen ma seda, et äh, Mikael Kaaler võttis arvesse ka minu muudatusettepanekut Lapi ülikooli äh, kohta, mis võiks olla Arktika Teabekeskuse asukohaks ja mul on väga hea meel selle üle ja mul on väga hea meel, et soomlased tegutsesid ühiselt, sellepärast et tegemist on juba Soome põhjadimensiooniga ja kogu Põhja-Euroopa tuleviku aga, ja suur tänu veel kord härra Kaalarile hea koostöö eest. suur tänu, austatud äh, parlamendisaadik Takula ja nüüd äh, hääletuste selgitused Euroopa Liidu strateegia kohta Musta mere valdkonnas. Äh, härra Vissenin sotsiaaldemokraatide nimel kaks minutit, härra Visseni. Due minuti. Very much here um, uh,. Uh, grup-, gruput-. Vigenin, härra Vigenin sotsiaaldemokraadid leiavad, et Euroopa Liidu Musta mere strateegia on äärmiselt oluline strateegia. see on strateegia, mis uh, võetakse vastu õigel ajal ja see kajastab uh, head tasakaalu siiani saavutatud tulemuste vahel. see annab ka inspiratsiooni tulevasteks tegevusteks, leiame, et poliitiline kooskõlastamine partnerite vahel on keeruline, kuid siiski mitte ületamatu ülesanne. niisiis on üsnagi mõttekas oma tegevusi poliitilisel tasandil kooskõlastada kolm äh, Musta mere piirkonna riiki on äh, musta, meie liikmesriigid, äh, meil on ka, ka üks kandidaatriik Musta mere. ning potentsiaal on sellel piirkonnal tohutu ja seega ma pean ütlema, et seni on Musta mere strateegia ja või pigem see sünergia äh, mis algusest peale oli juba selgelt äh, ebapiisav algatus, äh, kujunemas nüüd tõeliseks Musta mere strateegiaks? koostöö, erinevad koostöömudelid võivad olla edukad, pärast mõningaid kohandamisi loomulikult, võtame näiteks äh, Läänemere strateegia, sealt on inspiratsiooni arendada, ammutada. leiame, et tuleb astuda mitmeid samme ja tegevust tuleb alustada juba täna kõiki meie soovitusi ei ole arvesse võetud, nagu näiteks naabruspoliitika strateegiline ülevaatamine nii, et me mõtleksime rohkem äh, idapartnerluse ja Musta mere strateegia kooskõlastamisele, äh, kuivõrd äh, väga paljud riigid, välja arvatud Valgevene, on Musta mere sünergiaprojektiga juba raamatud, siis me peaksime suurendama poliitilist dialoogi ministrite ja parla-, parlamentide tasandil ja peame kooskõlastama ka Donau ja Musta mere piirkonna strateegiaid tulevikus. kõigi nende sammude tulemusena peaksime me jõudma strateegiani, kus on oma, millel on oma eraldi äh, eelarverida. härra Kripp, järgmisena. suur tänu, härra president algatus koostada Euroopa Liidus äh, täisväärtuslik äh, Musta mere strateegia Äh, väärib meie toetust. Bulgaaria ja Rumeenia laienemisega on see muutunud äärmiselt oluliseks, see on oluline ka idapartnerluse, meie suhetega Venemaa kontekstis ja äh, täiesti õigustatud on siis näha selles piirkonnas poliitiliselt väga tähtsat piirkonda. lisaks sellele on ta oluline transiidipiirkond meie energiavarudele, äh, tulevased projektid on ju ka meie jaoks väga olulised, näiteks nagu Nabucco ja teised gaasid on torujuhtmed äh, tahaksin äh, tänada ka äh, raporti koostajat ja olen temaga nõus, et kõik piirkonna riigid tuleb kaasata meie strateegiasse, mitte ainult kõige suuremad ja see peaks olema sobiv kokku ka teiste strateegiatega, näiteks nagu Donau strateegia, härra Messaros. ben mikor Románia és Bulgária is csatlakozott az EU-hoz, a Fekete-tenger részben az Európai Unió belső tengerévé vált. Stratégiai szempontból egy nagyon kahe tuhande seitsmendal aastal, kui Euroopa Liiduga ühinesid Bulgeeria, Bulgaaria ja Rumeenia, muutus Must meri Euroopa Liidu sisemereks. ja ta on strateegiliselt Euroopa Liidule väga oluline, seetõttu on meil tarvis välja töötada finantsstrateegia ning paika panna ka eraldi eelarverida samuti peab Musta mere strateegia tegelema Euroopa Liidu energia tarnekindlusega. tarnekoridorid tuleb üles ehitada ning samuti on, seetõttu on eriti oluline ehitada seal piirkonnas ka vedelagaasiterminalid. Nabucco ja Euroopat läbiv gaasijuhe on väga olulised ja me peame koostööd jätkama selle piirkonnaga, seetõttu toetasin ma seda raportit. suur tänu, nii palju siis hääletusselgitusest. suur tänu, härra president. nagu Valgevene puhul oleksin ma nüüd tahtnud rääkida ka Musta mere strateegia hääletusselgituseks ma tahaksin kõigepealt öelda, et härra Ungureanu mõte üldse raport koostada on väga teretulnud. nagu ma siis ütlesin, härra Ungureanu äh, algatus on väga teretulnud, sellepärast et Euroopa Liit peab oma Musta mere strateegiast kujunema sarnase poliitika Läänemere või Vahemere poliitikatele. raportöör kõigele lisaks võttis sisse ka minu muudatusettepanekud, mis on eriti teretulnud. me peame julgustama arengut selles piirkonnas selliseid programme, mis viivad äh, kultuuride ja religioonide vahelisele dialoogile, aga ka hariduspoliitikale Musta mere piirkonnas tuleb tähelepanu pöörata kodanikuühiskond võib väga oluliselt mõjutada revolutsioone ja seega minu meelest tuleb leida tasakaal majandusliku arengu ja keskkonnakaitse vahel ning tuleb kindlasti rakendada ka Musta mere eh, konventsiooni eh, saastatuse vastu ja eh, teretulnud on see, et parlament viitab nõukogu tähelepanu sellele piirkonnale, nõukogu peab selle võt-, tõstma prioriteetseks küsimuseks. härra Preda, järgmisel korral lepime kokku et te esitate oma soovi sõna võtta varem, muidu me ei saa teile sõna anda. jaa, aga ma palusin sõna. järgmine kord aga tõesti siis äh, üritame kuidagi paremini hakkama saada. Äh, suur tänu! sellega on istung äh, peatatud, jätkame kell viisteist null null.